teadaanne. Euroopa Rahvapartei äh, fraktsioonist olen ma saanud äh, taotluse äh, Esteban Gonzalez Ponsi nimetamiseks eelarvekomisjoni, ta asendab härra Carlos Iturgaisi, kes